okei okay.. kallid kolleegid, kallid sõbrad või mis iganes, kuidas me teineteist nimetame, üritaksin siis meie koosoleku uuesti avada ja praktilistel põhjustel paluksin eh, kõigil panna pähe kõrvaklapid, eh, sellepärast et kõneleja tahab üle minna oma emakeelele ja väidetavalt seda oskavad väga vähesed inimesed. tere tulemast pärast eh, kohvipausi. me üritame oma tööd korraldada nii, et me saaksime tulla nüüd viimase osa juurde meie plenaaristungi töös ja me kavatseme oma töö lõpetada pool üks või hiljemalt kolmveerand üks ja täna õhtul on meil siis või tegelikult kohe pärast selle ürituse lõppu on meil veel võimalus ka üheskoos lõunatada. ma palun, et te kõik mitte kohe ei lahkuks siit ruumist, kui me oma töö lõpetame, vaid jääksite veel paariks minutiks kohale. sest tõesti hiljemalt kolmteist null null tuleb meil oma töö lõpetada. siin on veel terve rida sõnavõtusoovijaid, aga ma loodan, et meil on võimalik oma töö siiski õigeaegselt lõpetada. ja ma tõesti palun teid, tehke võimalikult lühidalt. meil on viisteist kõnelejat ja nad kõik saavad kolm minutit sõna ja mul oleks väga hea meel, kui ma teaksin teie eesnimesid, seda ma kahjuks ei tea. seepärast äh, ütlen äh, numbri, kohanumbri, kus te istute, ma arvan, et nii läheb kiiremini. nii et nüüd äh, osavõtja, kes istub kohal number viissada kümme nime ma kahjuks ei mäleta, kuigi ma enne temaga juttu ajasin. kas soovite nüüd oma sõnavõttu teha? ei, siiski mitte vist. siis kakssada kolmkümmend üheksa, koht number kakssada kolmkümmend üheksa. meil on siin väike segadus no.. Och jag frågar den som sitter på plats 198. koht üheksakümmend kaheksa. kas teil on küsimus? jah, palun uh,. Good morning still. My name is tere hommikust, olen äh, Yvonne Thompson Aafrika-Kariibi mere ärivõrgustikust. osalesin töögrupis number üks tahaksin kõigepealt tänada meie kaasraportööre selle väga selge ja täpse ülevaate eest, mis koostati meie töögrupi töö kokkuvõtete osas, kuid mõned punktid tooksin siiski eraldi välja ja võib-olla saaks äh, need mõtted ka äh, lõppteksti veel liita nimelt äh, räägiksin sellest, kuidas ettevõtlust võiks kasutada võimalusena tulla välja vaesusest ja jõuda paremale äh, elutasemele. kui me räägime ettevõtlusvõrgustikest, siis on oluline kindlasti toetada selliseid ettevõtteid ja ettevõtlikke inimesi, kes tahaksid kas luua oma ettevõtte ja selles peab Euroopa Liit kindlasti äh, oluliselt kaasa andma, kuivõrd see viib äh, iseseisvuseni, nii majandusliku iseseisvuseni kui ka iseseisvuseni äh, enesehinnangu mõttes ja see on väga oluline. ja siis va-, tuleb rõhutada just nimelt ettevõtlust äh, iseseisvustumise faktorina. ma tahaksin, et sellele me antud tekstis natukene rohkem tähelepanu pööraksime. ja veel üks märkus lühidalt nimelt üks meie kolleegidest ECOSOC-ist rääkis töögrupp kolme tööst ja kui ma ei eksi, siis vist punktis viis rääkis kolleeg, et tuleks sõnastusest võtta välja sõna mustanahaline, sellepärast et minu meelest see ei ole õige sellepärast et kui me selle sõna välja jätame, siis me eeldame, et kõik kogukonnad justkui on võrdsed, see ei ole päris nii. nimelt Aafrikas on viiskümmend kolm erinevat riiki ja minu jaoks ja ausalt öeldes minu kogemus on näidanud seda, et väga vähe on äh, postritel valgenahalisi perekondasid, kes äh, almust paluvad, nii et erinevused äh, nii-öelda musta ja valge Aafrika vahel on ilmselged ja väljend must Aafrika peaks jääma sisse me ei räägi siin mitte küll värvidest, vaid inimestest ja seega võib-olla kirjapilt jah, vastavalt erinevatele keeltele võiks olla erinev. suur tänu! kolleeg kohal kakssada kaheksakümmend kolm on järgmisena palunud sõna ja, ja see teil nüüd on. Ah, suur tänu, tahaksin lihtsalt eh, minu, ma olen noorte delegatsiooni liige ja tahtsin lisada ettepaneku, mida ma eile ei jõudnud teha ma, ma oleksin tahtnud, et Euroopa keskenduks võimalusele avada piirid noortele, kes ei osale Erasmus programmis, sest me tahaksime näiteks äh, Euroopa vabatahtlike programmis osaleda ilma Erasmuses osalemata ja samuti oleks oluline saada osa teiste riikide kultuurist, aitäh. suur aitäh. ma annan sõna Bernarile, kes on Euroopa Parlamendi liige, palun. Excuse me, Mr President vabandage. vabandust, ma ei saanud aru, et te mulle sõna andsite. meil on siin kõige rohkem kommentaare, nii et äh, nii et äh, meil on kahju, et me ei saanud seda kõike siia sisse viia ma arvan, et me jagame seda, et meie töörühm oli väga rikas, meil oli väga raske kõike kokku suruda kahele lehele ja mul on kahju, et ma ütlen seda väga kiiresti, et me ei saanud kõiki ettepanekuid arutada. ma tundsin, et töörühmas oli väga erinevaid vastuolulisi asju, mida oli väga raske ühte konkreetsesse ettepanekusse kokku panna. muidugi ma olen vasakpoolsete esindaja ja raportöörina püüdsin jõuda ikkagi kompromisslahendusteni, mitte isiklike eelistusteni. siia tuleb siiski midagi veel lisada, ma arvan, et me tegelesime samade küsimustega nagu esimeseski töörühmas ja võib-olla mitte piisavalt Euroopa Liidu väljakutsetega, nii et üks asi, mida ma tahaksin kindlasti lisada, see on see, et meie arutelud, mis ei ole kõik paberile kirja pandud, need olid Euroopa sotsiaalse mudeli küsimused, vaesuse küsimus. ja veel üks element, mis oleks oluline, see on põhiõiguste harta tõepoolest ellu rakendada, seda mainiti ka töörühmas ja Euroopa Parlament võiks teha konkreetseid ettepanekuid ja juba on tehtud palju ettepanekuid põhiõiguste harta ja Euroopa Inimõiguste konventsiooni teemal. see on kindlasti teema, mida tuleb veel kord rõhutada ja tahtsin veel mainida seda vastuolulisust arutelus äh, Musta Aafrika teemal. minu jaoks tundus see väga olulisena ja ma arvan, et Henri'le samuti, et me väljendaksime, tooksime välja selle, äh, mida kannatavad äh, Aafrika Saharast lõuna poole jäävad elanikud. ja me, meie meelest on oluline sellele rohkem tähelepanu pöörata ja ma arvan, et Henri on minuga nõus. mina tegin ettepaneku rääkida mustast Aafrikast pärit olevast rahvastikust, selle asemel, et rääkida mustast kogukonnast, mustanahaliste kogukonnast ma ei hakka siin äh, detailidesse laskuma, kuid need on asjad, mille kallal tuleb veel töötada. me võime seda äh, veel kaaluda, kuidas me seda lõplikus raportis äh, sõnastame. suur aitäh! kirjalik äh, taotlus Charlilt, kas te olete praegu siin saalis, kas soovite sõna võtta? härra Charli. palun, teil on sõna. Bonjour, excusez-moi, en fait je parle au nom de äh, vabandust, ma räägin teiste nimel algusest peale on räägitud palju vaestest, kuid meie oleme ka nendega ka otseselt töötanud ja viimaste aastate jooksul ei ole midagi muutunud, kõik siin tehtud ettepanekud on lihtsalt tühjad sõnad, sest need inimesed, neil on tõesti väga raske ja keegi ei aita neid. peale selle ma ei saa aru, miks sunnitakse alati maksma öö, pensionäre, hoolimata sellest, et terve elu on nad äh, makse maksnud ja lõpuks ei saa nad sellest mingisugust kasu. ma tahaks, et te võtaksite vastu konkreetseid otsuseid, mis aitaks meil näha, et asjad tõepoolest liiguvad paremuse poole konkreetselt. Jag tror att det här var det inlägget som fick störst applåder, åtminstone för närvarande idag. Nu har... Ja, nüüd tuleb meil tulla konsensuskonverentsi juurde. ja meie Kreeka kolleeg soovis sõna saada. siin on väga segamini kõik, sest ma ei tea, kus te istute. ja palun, teil on sõna. Um, dank u zeer, uh, meneer de voorzitter. Ik zou... Uh... Suur tänu, härra esimees. Mina pean ütlema paar sõna konsensuskonverentsi kohta mida esitleti just enne kohvipausi. ja võib-olla võiks mulle keegi selgitada, miks seda viieteist inimese kokkutulekut konsensuskonverentsiks nimetatakse? konsensuskonverents on ju tegelikult täiesti tuntud meetod, jah, otse loomulikult on võimalik Äh, seal erinevaid meetodeid kasutada, aga kui viisteist inimest tulevad kokku ja kaks päeva mõtteid vahetavad, siis ei peaks seda nüüd küll konsensuskonverentsiks nimetama. nii et mina tahaksin, et seda konsensust selles meie kokku saamises ja selle kokkusaamise nimes ei kasutataks. me soovime ju, et konsensus oleks ikkagi Agora töö tulemus. ma loodan et Agora töö tulemus oleks konsensus ja et me jõuaksime siin tõesti kokkuleppele, sest ma kardan, et kui te viieteist inimese tööd konsensuskonverentsiks nimetate, siis te vähendate tegelikult konsensuskonverentside mõju ja sisu ja ka tegelikult meie töö mõju ja sisu siin. nüüd vaadates seda teksti, mis meile on esitatud, siis mulle tundub, et see on natukene erapoolik ja minu arvates on väga halb ikkagi see, kui ma kuulen siin asju nagu ebapiisav huvi kogu ühiskonnas ja et noor põlvkond ei kuula vanemat. ma arvan, et võib-olla me peaksime siin tõesti natukene rohkem variatsioone tekste, teksti sisse tooma, siis äh, soovitused üks ja neli, ma oleksin tahtnud teada saada, millised on tõendid, sest mina kodanikuna ei saa olla sellega nõus, ma väga vabandan, et ma niimoodi pidin sõna võtma, aga minu jaoks oli see tähtis. jah, suur tänu noh, see loomulikult igaüks võib siin oma arvamust avaldada. nii Gabriella Civico see on sotsiaaltöötajate platvormis, Gabriela, kus te istute? Gabriela. Gabriela um,. olen küll kohal, kas tõesti on minu kord rääkida? võib-olla on siin mõni Gabriela veel? mina olen Euroopa Vabatahtlike Ühendusest, tohin ma rääkida? selge ja ma tahaksin sõna võtta just nimelt meie ühenduse nimel, sest praegu on Euroopa vabatahtlike aasta ja ma tahtsin väljendada oma tänu kõikidele vabatahtlikele, kes väsimatult töötavad kogu Euroopas ja võitlevad vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu ning ma kutsun üles kõiki äh, poliitikuid tegema meiega sel aastal koostööd, et tunnustada nende vabatahtlike tööd me peame parandama ka taristuid vabatahtlike organisatsioonide jaoks, sest eh, ilma nende vabatahtliketa, vabatahtliketa oleks paljude vaeste inimeste olukord Euroopas palju halvem. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal peaksid poliitikud vabaühendustega ja vabatahtlikega rohkem koostööd tegema, see kahtlemata parandaks vabatahtlike organisatsioonide olukorda võitluses vaesusega, aitäh! aitäh, Gabriela! teeme nii, et eh, kui ma hõikan mõne nime, siis andke käega märku, et te olete siin Kašmiris Are, are you here? kas te olete siin? Dora. Dora Kashmiris, äh, see olen mina, äh, seega te tõesti hõikasite minu nime. aitäh. E, ma tulen, äh, olen pärit Kreekast ja ma esindan Aktida mittetulundusühingut. kuus kuni kaheksa kuud tagasi õnnestus meil luua keskus lastele, kes kannatavad raskete haiguste all. ma elan äärelinnas viisteist minutit Ateenast ja seega on meil Ateenale väga hea ligipääs, kus see keskus on. ma tahaksin teid tänada, et te meid siia kutsusite. meie jaoks on suureks probleemiks just sisseränne. ma olin teises töörühmas ja me tegime väga palju tööd ära ja kuulsime väga huvitavaid sõnavõtte. ja seal oli need olid väga konstruktiivsed, seal oli üks noor bulgaarlanna, kes püüdis kaitsta oma riiki, ta oli ka ajakirjanik ja ta rääkis piiriküsimustest. ja Kreekas on meil sisserände probleem väga tõsine me elame Kreekas ja meil ei ole aial aeda ümber, aga kui meil oleks seal aed ümber, siis kujutage ette, kuidas me ennast tunneksime. siin me oleme rääkinud palju sisserändest, piiridest ja ka vaesusest. kuidas me saaksime ebaseaduslikke sisserändajaid ja kodutuid inimesi integreerida. siin me räägime inimestest, kes ületavad riigi, meie riikide piirid. see on nagu aed, kuhu igaüks võib sisse astuda ja kus kõik moodustavad ühise kogukonna, kuid kas see kogukond hakkab ühel päeval ka Kreeka probleemidele tähelepanu pöörama? ja muidugi on veel Türgi küsimus iga päev, Türgi lennukid lendavad äh, Kreeka saarte kohal, kas keegi ei tegele selle probleemiga? kas igal pool Euroopas on sellised piirid? tekstis äh, räägitakse solidaarsusest, turvalisusest, aga kuid te rääkisite, kuid te ei rääkinud seal inimlikkusest humaansusest. me oleme selle te termini ära kaotanud, Kreekas on rassism, algul võeti sisserändajaid lahkelt vastu, kuid praegu on see meie jaoks väga suureks probleemiks. ja Kreekas on palju korruptsiooni, palju pettusi ja neid inimesi on palju ära kasutatud ma ei saa öelda, et ma elan riigis, kus on ainult probleemid, kuid meil ei ole toetust, Euroopa toetust. Te Prantsusmaal ja Saksamaal on sisseränne kontrollitud, kuid meile võivad kõik sisse rännata, selleks, see on suureks probleemiks. ma olen mõned päevad siin veetnud, siin Belgias, ma ja Ateena ülikooli äh, vallutasid sisserändajad, ma ei saa aru, kus ma elan. ja ausalt öeldes me oleme täiesti meeleheitel. ma elan äärelinnas, kus on sada viiskümmend tuhat elanikku ja pärast kella kaheksat õhtut kardame me välja minna. ja see noor laps äh, mõistis äh, selle need piiride püstitamised hukka riikide vahel kuid äh, me püüame lihtsalt seda kontrollimatut sisserännet piirata. kahjuks ei ole mitte nendes riikides ainult majandusprobleemid, vaid ka sotsiaalsed probleemid ja teatud riikides lapsed elavad teadmatuses kasvavad üles teadmatuses humaansusest ja inimlikkusest. meil on vaja teie abi ja ma tahame, et te meid tõesti aitaksite, aitäh. härra või proua Bendengo, kes on konsensuse töörühma esi-, esimees, ikkagi siis esimees saab nüüd sõna. suur tänu, võtan sõna, härra esimees, sellepärast et äh, need kolleegid, kes äh, osalesid konsensuskonverentsil, võiksid äh, ennast võib-olla natukene puudutatuna tunda praegu, kuivõrd nende töö vastu on võetud siin suhteliselt kriitiliselt sõna. mitte keegi ei ole selle konsensuse omanik ja minu meelest tuleks äh, pikale kogemusele ka äh, au anda. me oleme teinud väga äh, suure ettevalmistustöö läbi ja, ja mida tähendab konsensuskonverents tegelikult? võib teha ükskõik missugused ettepanekuid, võib-olla teinekord jah, need ei ole õigesti sõnastatud ja tabavad neid teatavad kriitikanooled, kuid meie ei ole eksperdid meie töö hind on just nimelt selles, et tegemist on kõikide inimeste kogemusega, kes elavad väljaspool Brüsseli äh, keerist nii-öelda, tegemist on autentse seisukohavõtuga inimeste poolt, äh, eakamate kolleegide poolt, need, see on nende seisukoht äh, vaesusküsimustes ja nii edasi ja on ära teeninud austuse, suur tänu! Hillary Bloom. Hillary Bloom. mul oleks äh, teha omalt poolt pool märkust ja vabandan juba ette, et eriti ma käituda ei oska võrreldes teistega siin, aga teatavat julgust on ka selleks vaja. üks märkus kõigepealt see on selline möödaminnes öeldu märkus. ma nimelt töögrupis üks ei tõstatanud äh, pankade reguleerimist, mis minu meelest on viga nimelt äh, pankasid ju põhimõtteliselt suhteliselt hästi reguleeritakse, kuid äh, raha väljalaenajate tegevus on täiesti reguleerimata ja mina kutsusin üles ka seda sektorit reguleerima, see on nüüd maha öeldud kuid ähm, ausalt öeldes mind hämmastab äh, tänane kohtumine, üldiselt ma ei jõua taolistele kokkusaamistele, sest mul on muudki teha. kuid mulle tundub, et me räägime siin omavahel juba asjas veendunutele, me kõik teame, mis asi on vaesus, me oleme kõik mõistlikud inimesed ja ilmselt läheb äh, viis minutit kõige rohkem selleks, et aru saada ja ette kujutada, mida tähendaks tõelises vaesuses elamine. kuid mõnda asja me ei ole arvesse võtnud. kõigepealt see, et peaaegu kõik meist elavad äh, parempoolsete valitsuste all, kes piiravad äh, abi andmist vaesematele ja meie võime siia kohale reisida ja tunda ennast väga hästi, et jah, tõesti, me tunneme vaesematele inimestele kaasa ja nii edasi, et me oleme äh, oma seisukohtades õigel joonel, kuid ärgem unustagem seda, et need valitsused enamuses on siiski rahva poolt ametisse valitud ja see tähendab seda, et rahva enamus on oma valitsustega nõus ja nad on väga karmilt suhtunud vaesematesse inimestesse ja arvavad, et vaesuse toovad endale inimesed ise kaela näiteks kui me räägime suurperede probleemidest, siis väga paljud inimesed arvavad seda, et ega ei maksa siis sünnitada lapsi, keda te ei suuda üles kasvatada. ma siin äh, refereerin seda, mida ütlevad paljud inimesed, need ei ole minu seisukohad, saate aru. kuid minu meelest üks asi, mis on täna jäänud mainimata ja mis mind suhteliselt üllatab, on see, et mitte keegi pole rääkinud just nimelt sellest vaesusest, mille inimesed endale kaela tõmbavad. mulle tundub praegu, et ma räägin siin Margaret Thatcheri kingades, kuigi ma seda ei tahaks absoluutselt teha aga tõesti, me ei saa ignoreerida narko ja alkoholi probleeme ja selle seoseid vaesusega. on väga palju selliseid juhteid, kus narkosõltlastest vanemate lapsed hüljatakse ja antakse üle suhteliselt eakatele vanavanematele, kellel ei ole piisavat sissetulekut, et nende laste eest hoolitseda ja see on uus äh, Äh, vaesuse allikas või noh, kui uus, sellepärast et alkoholisõltuvust oleme me näinud ju juba, juba kaua, kuid sellest ei ole räägitud ja peaks rääkima. keegi rääkis siin, et jah, tuleb rääkida naistega seotud probleemidest ja nii edasi, me teame, mis need probleemid on. tuleks rääkida uutest asjadest. ja veel üks asi, kutsutakse üles äh, edasisteks uuringuteks, meil ei ole neid vaja me võime selle probleemist arusaamise timmida nii kõrgele tasemele kui võimalik, aga kas see aitab neid vaeseid inimesi? me teame, et meil on vaja meetmeid, kuid konkreetseid meetmeid, et inimesi aidata, kes abi vajavad. ja siit ma jõuangi ühe väga kurvameelse äh, loeteluni nüüd äh, selle kohtumise äh, varjukülgedest. me oleme äh, me oleks pidanud äh, pigem äh, koostama osalejate nimekirja, äh, selle asemel, et inimesi numbrite abil kõnelema kutsuda. see oleks olnud tõeline võrgustik. ja üldse, kuidas teil õnnestus nii palju valgenahalisi siin Euroopas sellisele kohtumisele kokku äh, Äh, kutsuda, kus on need inimesed, keda ma näen iga päev tänavatel, kes on etniliste vähemuste esindajad, neid on äh, siin silmatorkavalt vähe. see probleem tuleb lahendada, mina tahan ära kuulata ka need inimesed, kes on otseselt seotud äh, rohujuure tasandi organisatsioonides arutelul oleva teema tööga need, kes me kõik istume kõrgele ja vaatame seal kõrgelt alla teistele, neid ma ei taha enam kuulata ja nüüd läheb asi päris hulluks kui palju see kokkutulemine täna maksma läks? keegi siin kuskil ütles, et vist kolmsada tuhat eurot. kas nüüd siis tänu sellele kolmesaja tuhandele eurole mõni vaene inimene saab täna paremini hakkama kui eile? ma ei usu, teie võib-olla arvate, et saab, aga ma ei usu. kellel üldse tuli pähe selline mõte, et vaesusealasel kohtumisel pakkuda šampanjat? Ühendkuningriigis muuseas räägitakse Euroopast ja nendest, kes siin töötavad, et tegemist on Äh, äh, sigadega toidumäe ees ja nii see ka on. ja nüüd mulle tundub, et mina olen ka selline inimene, sellist rikkalikku õhtusööki või lõunasööki mul vaja ei olnud, see on täiesti kohatu. me peaksime näitama eeskuju, äh, miks mitte pakkuda meile tagasihoidlikku lõunat, võileib lõunaks ja tagasihoidlik õhtusöök. kas me keegi meist on siin vaene? kas keegi meist vajab tõesti sellist külluslikku lõuna või õhtusöögi, see on tülgastav. Äh, jah, keegi siin ütles, et see on tavaline Euroopa Parlamendi standard. kuulge, kolleegid, tõstkem standardid, ma ei taha elada nagu elavad nemad ja mina ei taha võtta vaeste inimeste poolt makstavaid makse, nende käibemaksu selleks, et taolisi kokkusaamisi siin rahastada. see kõik on tülgastav ja selle asemel, et siin teha suuri sõnu, mina olen selle täiesti mõttetu koti eh, tühjaks teinud, jätkan selle, jätan siia ukse kõrvale, pange sinna mõned mündid selleks, et me koguksime raha vaestele inimestele ja miks te ei peaks sinna kotti midagi panema, sellepärast et meie kulud on kõik väga külluslikult äh, kaetud ja ma ei saa aru, miks ma peaksin siit teenima tulu, äh, tulles osalema konverentsile vaesuse kohta. see ei ole õiglane, ma jätan selle koti siia ukse juurde, pange sinna oma panus ja äh, taoliste olu-, ürituste korraldajad, tehke seda ikkagi natukene viisakamalt tulevikus, suur tänu! Much, Hillary, can... suur tänu, Hillary, ja ma kinnitan sulle, et nendel kohtumistel on äh, selliseid äh, selgeid seisukohti, seisukohtade esitamisi olnud ka teisigi, härra Vol-, Voltsmaier. jah, siin ma olen, pärast seda viimast sõnavõttu on väga raske tagasi tulla meie küsimuse juurde, mis minu arvates esimeses töögrupis oli väga tähtsal kohal, aga mida raportis kirjas pole. nimelt eh, sotsiaalsete teenuste ja tervishoiuteenuste tähtsus. tervishoiu ja sotsiaalteenused muutuvad järjest tähtsamaks ja me teame, et eh, toetust vajavad inimesed äh, sõltuvad nendest teenustest ja see sõltuvus järjest suureneb ning äh, sotsiaal- ja tervishoiuteenuste sektor on näidanud, et tegemist on niinimetatud äh, töökohtade loomise mootoriga, sest äh, Neid teenuseid tuleb äh, ühiskonnale pakkuda, tihti pakuvad neid mittetulundusühingud ja tihti on tegemist äh, eneseabiorganisatsioonidega. inimesed loovad neid selleks, et parandada enda ja teiste sarnases olukorras olevate inimeste olukorda. tihti öeldakse, et äh, sotsiaal- ja tervishoiuteenused on tegelikult lüliks ühiskonna ja inimeste vahel, tihti on tegemist haavatavate ühiskonnagruppidega, puuetega inimestega, naistega, lastega. naised mängivad väga tähtsat rolli ka sellepärast, et äh, nemad perekonnas mängivad väga tähtsat äh, rolli. tervishoia ja sotsiaalteenuste puhul on äh, töökohad olnud tihti tähtaegadega, palk on olnud väike, karjäärivõimalused on olnud väikesed ja töökoormus on olnud suur. ja nüüd me näeme, et liikmesriigid lahendavad oma eelarveprobleeme nii, et kärbivad veelgi sellele sektorile mõeldud vahendeid, nii et tegemist on äh, suure probleemiga, sellepärast et äh, ühiskonnas probleemid suurenevad, vahendeid on aga vähem ja see kõik jõuab perekondadesse tagasi. perekondades äh, rahaprobleemid on suuremad, naised peavad ikka veel üha rohkem tööd tegema ja kõik see kuhjub äh ja siin mainiti juba mitu korda, et tehti ettepanekuid, mida ei ole kirjas ja ma tõesti paluksin, pange ka sellealased ettepanekud raportisse kirja. esiteks, et Euroopa Liidu tasandil peaks meil olema üldise huviteenuste direktiiv ka sotsiaal- ja meditsiinivaldkonna jaoks ja väga tähtis on see, et neid teenuseid pakutakse siis tõesti ka mõistlikus raamistikus. teiseks, ma olen veendunud ja usun, et ähm, sellised üldised sotsiaalteenused on tuleviku majandusmudeli jaoks väga tähtsad. ma viitasin juba sellele, et ähm, selles valdkonnas luuakse uusi töökohti. Need teenused ähm, on sellised, mille puhul me räägime äh, millises maailmas me tahame tulevikus elada, seda mainiti eile ka juba mitu korda. ja need teenused aitavad mõelda selle küsimuse lahendamise peale ja meil tuleb tõesti väga põhjalikult analüüsida olukorda ja Euroopa Parlament läbirääkimistes Euroopa Komisjoniga peab survet avaldama selleks, et tõukefondide vahendeid suunataks ka sotsiaal- ja tervishoiuteenuste pakkumisse. suur tänu! suur tänu, Franz Dimitrus Tamulis. Han har avvikit för tillfället i alla fall. jah, siiski mitte, siiski Eri Kingopelek. Hello, here, left, your left, here <laughs> um,. Thank you um,. suur aitäh ma olen poolakas, nii et räägin edasi poola keeles. tere tulemast kõik, kõigile! ma olen SOS Elu Sihtasutusest, mis on solidaarsusühing ja aitab kaitsta inimõigusi. ning ma tahaksin sõna võtta seoses konsensuse konverentsiga, ja öelda, et ähm, ma küll mõistan, et te ei ole selle ala äh, spetsialistid. ja kuna te seda ei ole, siis ma tahaksin öelda paar sõna uute tehnoloogiate kohta. kui võimalik, siis võiksite arvestada asjaoluga, et uued tehnoloogiad ja uued äh, seadmed mida mõningatel inimestel on raske kasutada, tuleks lihtsalt ümber kohandada selliselt, et nad sobiksid ka erivajadustega. kellelgi ei ole vaja kogu aeg lugeda mingisuguseid juhiseid või manuaale, kui tihti te ise neid loete, neid ei kirjutata tavainimesele, vaid äh, IT-spetsialistile või insenerile, teised ei mõista neid. nii et mõelge sellele kuidas äh, kombineerida teadmisi psühholoogiliste aspektide ja inseneriteadusega. me ei peaks õpetama inimestele IT-spetsialistide ja inseneride keelt. seda pole vaja, seda esiteks. ja teiseks, me peaksime inimestele, kes tehnoloogia seadmeid äh, välja mõtlevad, äh, selgitama, et neid tuleb teha nii, et seadmed oleksid ikka inimesele mõeldud. teatud seadmeid on muidugi võimalik kasutada intuitiivselt, see käib näiteks ka uute kommunikatsiooniseadmete, uute kommunikatsioonikanalite kohta, mis kahekümne esimesel sajandil hõlbustavad meie elu eelmisel sajandil võib-olla huvitasid inimesi ka kasutajajuhised, mida nad võib-olla viitsisid lugeda, enam see nii ei ole. ma ei ole eelmistel konverentsidel kohal olnud ja seetõttu tahaksin teilt küsida, kas tulevikus oleks võimalik meile välja jagada ka mingisugused kokkuvõtted selle kohta, milliseid tegevusi on pärast eelmisi konverentse ellu rakendatud, mida parasjagu tehakse ja mida on kavas teha ma ei ole kunagi kuulnud midagi eelmiste konverentside kohta, aga mulle ei meeldi tunne, et sotsiaalsed konsultatsioonid leiavad küll aset, kuna see on kohustuslik, aga tegelikult kedagi ei huvita kodaniku kuulamine. aitäh! Eh, eh, suur tänu! jah, otse loomulikult võite te oma arvamust avaldada aga meil on nüüd väga raske, kui peame kõigile sõna andma. võib-olla oleks parem, kui kõik äh, siiski sõna võtaks ja kui te siiski tunnete, et soovite sõna saada, siis tehke hästi lühidalt, sest meil on tõesti ainult viis minutit veel aega aruteludeks. Eva Rosenberg järgmisena. Thank you, Chair. I have a comment on the workshop number three. Uh, suur tänu, kommenteeriksin töögrupp, rühma number kolm ja sellest, et tuleb äh, tunnistada vaesuse ja ahnuse vahelisi seoseid, sellest on juba räägitud antud kontekstis, sellepärast et äh, sellega tuleks tegeleda ka just nimelt struktuursel tasandil. see on vi-, viis, äh, kuidas Äh, saaks võib-olla läheneda nendele küsimustele, mis seni on jäänud äh, katmata. solidaarsus muidu vastasel juhul jääb tühjaks sõnakõlksuks. ja minu meelest äh, tuleks kindlasti rõhutada rohkem vastastikuse ja hoolivuse põhimõtetele, mitte sellisele äh, kasiinokapitalismi äh, meelelaadile äh,. suur tänu! Äh, selle seisukohavõtu eest. järgmine kõneleja kuskil siit eest palus sõna, mul ei ole kahjuks teie nime. okei okay.. About the indicators. mikrofon palun. That in the third, in the third workshop. tahtsin tegurite kohta midagi öelda, ma ei olnud äh, kohal, sest ma olin teises töögrupis. me peame igal aastal läbi viima analüüsi ka tegurite kohta, ma ei ole nõus sellega, et et vaesusevastane võitlus minna ka tagurpidi siin on mitmed kõnelejad öelnud, et äh, vaesuse risk on suur, et meil on äärmuslik vaesus, kuid kuidas me mõõdame seda? ma, minu jaoks äärmuslik vaesus on absoluutne vaesus. aga siin Ahuraal pole mitte midagi nende definitsioonide kohta öeldud. meil on vaja kohandada oma poliitikaid selleks, et äh, võidelda vaesuse vastu. ja kaks dollarit on vaesus, kui inimesel on kaks dollarit päevas kasutada, aga siin Euroopas räägitakse et, et äh, kuuskümmend protsenti elatus keskmisest siin on räägitud erinevatest protsendimääradest. ma olen lugenud teaduslikke raamatuid ja nad vahel pakuvad välja viiskümmend protsenti, vahel nelikümmend protsenti. meil tuleb täpsustada, millest me siin täpselt räägime. toon teile ühe näite meie valitsus, kui me räägime vaesusest, siis meie valitsus ütleb, et te ei räägi vaesusest, te, te räägite vaesusriskist, mitte aga vaesusest nii et miks te kasutate seda vaesusriski? meil tuleb see välja võtta. Te rääkisite siin ühest tegurist. me ei saa aga olukorda terviklikult vaadata, kui teil on ainult kaks mõõdikut ja ühe mõõdikuga mõõdetakse seda, millest on inimesel puudu ja et kui tal on äh, mõni nendest äh, mõõdikutest on puudu, siis on ta vaene Euroopa Komisjon on läbi viimas äh, uuringuid eelarve koostamise kohta ja selle kohta, kui palju meil oleks vahendeid vaja ma arvan, et me peaksime need, seda mõõdikute asja täpsemalt uurima ja siis mul on veel üks märkus. nimelt konsensuskonverentsi tulemused ja järeldused. Kostas tõstatas siin elatuskulude küsimuse. kui me räägime vanemate inimeste vaesusest Euroopas, siis ma arvan, et vanemate inimeste puhul peaks olema elatuskorvi sisu teistsugune kui noorte inimeste puhul. suur tänu, meil on täpselt kolmkümmend minutit aega ja reeglid ütlevad, et me peame hiljemalt kell üks lõpetama. seepärast annaksin sõna vastusteks äh, siin paneelil istuvatele külalistele Euroopa Parlamendi liigetele ning alustaksime kõigepealt Leila Kurki, siis härra Korenjute, siis Isabel Duran ja Libor viimasena siis selleks, et võtta sõna. kui meil on aega, kui siis veel jääb aega üle, siis me võime otse loomulikult kommenteerida Ehm, tõesti teisiti ei saa seda teha, kõigepealt Leila Kurki, kes on Euroopa sotsiaal, majandus- ja sotsiaalkomiteest. suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad, ehm, daamid ja härrad, loo-, suur tänu, et kutsusite mind Agorale kõnelema Euroopa sotsiaal- ja majanduskomisjoni nimel suur tänu ka proua Düranile ja härra Raudšekile. kõigepealt eh, õnnitlused teile isiklikult selle Agora õnnestumise puhul. selle õnnestumise taga on kindlasti olnud kõikide veendumus leida lahendused vaesusprobleemidele, mis eh, täna puudutavad endiselt üle sadat miljonit inimest. kuigi vaesusevastane võitlus on peaasjalikult liikmesriikide pädevuses, on minu meelest väga oluline ka Euroopa Liidu mõõde. uued Euroopa Liidu ülesed eesmärgid ja lähenemised on kindlasti aidanud äh, kaasa sellele, et riiklikud poliitikad on senisest tõhusamad ja teevad seda ilmselt ka tulevikus. Äh, sotsiaalsete väljakutsete pikaajaline tähtsus tuleb samuti, seda tuleb samuti tunnustada. pehme seadusandluse näiteks nagu sotsiaalne kaasatuspoliitika puhul äh, ei ole tegutsemine Euroopa Liidu tasandil võimalik ilma selge poliitilise veendumuse ja juhi rolli võtmiseta ja peale se- ja ilma selleta, et liikmesriikidel oleks kokkulepe selles osas, kuidas edasi liikuda. minu meelest äh, on meie Agora olnud äh, edukas mitte ainult arutelude mõttes äh, sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse osas toimunu osas, vaid see Agora on välja toonud väga selgelt ka selle, et need küsimused ei ole mitte ainult iga valitsuse murekohtadeks, vaid ka kõikidel kodanikel südametel. enamus äh, valitsusi kärbivad praegu oma sotsiaalpoliitika vahendeid ja see tähendab seda, et sotsiaalkriisi mõjud ilmselt äh, kestavad veel kaua pärast majanduse taaskäivitamist, see võib olla tõsine äh, Äh, oht Euroopa sotsiaalmudeli jaoks ning ka sotsiaalturumajanduse eesmärkidele suureks ohuks, mis on kirjas Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias, seega tuleb tegutseda koheselt. me peame keskenduma aktiivse kaasatuse strateegia elluviimisele, mis äh, koondab äh, siis minimaalse sissetuleku skeemid kaasava tööturule juurdepääsu meetmetega ning kõrgekvaliteetsete teenustega ma tahaksin rõhutada seda, et poliitilised prioriteedid äh, peavad saama ka piisava finantstoetuse. kuivõrd äh, valitsused praegu kärbivad oma sotsiaaleelarveid, on vaja Euroopal sellist eelarvet, mis äh, toetaks järgnevatel aastal just nimelt sotsiaalpoliitika prioriteete. vaesusevastane võitlus peab olema lahutamatu osa majanduspoliitikast meie komitee on viimase aasta jooksul väga palju tegelenud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse küsimustega, me oleme Euroopa Liidu institutsioonide ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega loonud ühise foorumi ja selle aasta kokkuvõtteks võib öelda, et dialoog ja koostöö, mis käivitati Euroopa aasta vältel, peaks nüüd jätkuma regulaarsete arvamuste vahetusega ja eriti tuleks teha suuri samme edasi vaesuse vähendamise eesmärkide täitmisel. lisaks sellele äh, need tegevused, mis on ette võetud, on toonud välja selle, kui mitmetahuline on vaesuse problemaatika ja, ja kui raske on tegelikult esile kutsuda muutusi ja see näitab seda, et ka kõik, et vähemalt poliitiline veendumus seal midagi ära teha on olemas. sellel aastal on tulemas nii mõndagi uut Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia ja mitmed selle lipulaeva algatused on, on osa sellest ja Ungari eesistujana on toonud välja üsna mitmeid huvitavaid mõtteid perepoliitika ja mustlaskogukondade osas lisaks sellele kavatseme esitada ka omaalgatuslikke seisukohti, mis puudutavad kodutuse probleemi, kriisi mõju haridusele ning äh, sisserände problemaatikale. daamid ja härrad, lõpetuseks, mis ei ole sugugi aga vähim, tahaksin viidata sellele, et äh, meie komitee on osalusdemokraatia organisatsioon mis toetab äh, kodanike enda osalust poliitikas ja see, selles osas on meie roll äh, väga tähtis, kuivõrd me üritame ületada siis seda lõhet, mis on tekkinud institutsioonide ja rahva vahele. ma tahaksin Euroopa Parlamenti taga, tänada võimaluse eest panustada selle väga tähtsa Agora töösse nii kontseptuaalses kui ka organisatoorses mõttes ning äh, soovin teid tänada tähelepanu eest ja ja, ja tervitada sellist äh, kutset ja teha teiega koostööd. suur tänu, Leila! suur tänu selle lühikese sõnavõtu ja selge sõnavõtu eest on kohe näha, et teie kogemused sotsiaalküsimustes on väga suured. ja nüüd teie, palun. okei okay,, jess Well, Stefan, you put a lot of pressure on me and saying I wait for your contribution. Stefan, mulle paneb suure, mulle saab suure surve see, kui sa niimoodi räägid, aga olgu. sotsiaalne platvorm ei ole tõenäoliselt nii tuttav neile, kes ei ole Euroopa Liidu institutsioonides töötanud, kuid meie oleme siin töötanud ja tunneme hästi sotsiaalsete vabaühenduste esindusorganisatsiooni, kuhu kuulub nelikümmend kolm liiget. ning äh, siin on mitmeid eh, liikmeid, kes sinna kuuluvad, kes praegu viibivad siin saalis, ma loodan, et te ei pane seda mulle pahaks. ja siin on näiteks ju ka Euroopa Naiste Lobiühenduse esindaja ja paljud teised ja kui mõned teist ei ole öö, eh, nimetatud, siis võite mu peale kaevata Euroopa Sotsiaalse Platvormi sekretäriaadile, kuid mina tervitan teid kõiki, see on tore, et te siin olete. ma kuulsin mitmeid eh, üllatusnoote ja võib-olla midagi veel, mida ma siiski ei julge nimetada populismiks. me viibime Euroopa Parlamendis pärast eh, ja selle, mida me oleme saavutanud, oleme saavutanud pika võitlusega. nüüd on meil uued õigusandlikud volitused ja Isabel ütles, et ta soovib eh, Brüsselis vastutada korra eest, Ivo ütles sedasama ning eh, me kõik rõõmustasime kodanikuühiskonnas, et meie protsess jätkub. sest äh, protsessi eesmärk ei ole institutsioonide vaheline konkurents või see, et me seaksime küsimuse alla Euroopa Parlamendi saadikute legitiimsuse. loomulikult äh, meeldiks meile, kui Euroopa Parlamendi saadikud meid pisut rohkem aitaksid ja ma loodan, et nad mõistavad, teie kolleegid mõistavad, et nad tegelikult on jäänud ilma võimalusest, mitte võimalusest meiega rääkida, sest rääkida saab iga päev vaid võimalusest rääkida kodanikega, kes eh, ei saa üldse aru, miks nad peaksid Euroopa Parlamendi valimistel käima. Te teate, et keskmiselt käib eh, valimas nelikümmend protsenti elanikest, eh, aga kui välja võtta need riigid, kus valimine on kohustuslik, nagu näiteks Belgia, siis tegelikult valib ainult kakskümmend viis protsenti inimestest ning vaestest ja süvavaestest käib valimas veelgi vähem, sest nende inimeste arvates on valimine täiesti mõttetu ja ei muuda nagunii mitte midagi ning just sellepärast on need, kes täna siia ei tulnud, jätnud võimaluse kasutamata ning äh, Isabel, Ivo, Marie-Kristin ja teised, kes on kohal, võiksid Agoralt äh, välja saata teate neile, kes kohale ei tulnud ja öelda, et me ei taha kõnelda teie äh, nimel, me ei taha teie eest teha teie tööd, me tahame, et teie mõistaksite, mis on kod-, kodanikuühiskonnaga dialoogi pidamine. eile ja täna tõstatus debattides küsimus, mis on Euroopa Parlamendi poliitiline eesmärk kümneid aastaid oleme kuulnud, et sotsiaalpoliitika ei ole meie pädevuses, see on liikmesriikide pädevuses, see on küll tõsi, kuid ülesannete nimekiri on ju väga pikk, me ei pea mitte ainult võitlema vaesusega ja mitte ainult Euroopa vaesusaastal, vaid me peame tegema ka muid asju, kusjuures vaesusega tuleb võidelda kogu aeg. kui me räägime sotsiaalsetest üldhuviteenustest, siis see huvitab Euroopa Parlamenti, meil on selle kohta raportid sotsiaalpoliitika eesmärk on samuti neid teenuseid pakkuda, me peame endalt küsima, kuidas me tulevikus neid teenuseid pakkuda suudame. Ühtne sissepääsuluba hooajatöölistele on samuti sotsiaalne teema, mida Euroopa Parlament arutab ja on veel palju teisi asju, ärgem unustagem äh, Podimagi raportit, kuidas on see seotud vaesusega ma arvan, et see annab meile võimaluse, see ja kõik need teemad annavad meile võimaluse kriisist ka midagi õppida. kriis tekkis spekuleerimise tõttu ja selle tõttu, et finantsturg oli läbipaistmatu. ja seetõttu on Podimaki raport positiivne märk, mis näitab, et Euroopa Parlament on kriisist ikkagi midagi ka äh, mõistnud. veel kolm asja. siin räägiti solidaarsusest. solidaarsus mitte lihtsalt äh, laialijagamine. minu äh, organisatsiooni nimi on Solidaar, mitte lihtsalt heategevusorganisatsioon. me oleme vastutustundlik ühing äh, ja me mõtleme sellele, kuidas heaolusüsteemi selliselt korraldada, et liikmesriikides Euroopa tasandil ja globaalsel tasandil tõesti oleks äh, solidaarsust. teiseks, võrdsus kogu aeg räägitakse, et Euroopa Liidu liikmesriikide vahelised äh, vahed järjest suurenevad, inimesed muutuvad ebavõrdsemateks, rikkad on rikkamad, vaesemad on vaesemad ja keskklass äh, samuti muutub vaesemaks. nii see on, see on sotsiaalne reaalsus. sellised fenomenid äh, tõesti valitsevad liikmesriikides, inimesed, kes käivad tööl, ei suuda ikkagi saada leiba lauale, nad on järjest halvemas olukorras inimeste palgad vähenevad järjest ning tegelikult on küsimärgi all ka sotsiaalne dialoog. paljud ettevõtted ostavad teenused lihtsalt väljast sisse, neile ei kehti seega tavapärane tööõigus ning ametiühingute hammas nende peale ei hakka. ja me peame endalt küsima, kuidas me siis saame vaesusega tõhusamalt võidelda. Lissaboni lepingus on artikkel üheksa, mis on teatavaks lootuskiireks, see ütleb, et meil on sotsiaalsed äh, äh, kohustused, lisaks on meil Euroopa sotsiaalne platvorm vaesusega võrdlemise aasta ja teatud edusamme on ka saavutatud. institutsioonilise külje pealt äh, on selge, et me peame nendele teemadele kogu aeg viitama. peale selle, kolmandaks, oleme me siiski ka ise sotsiaalteenuste pakkujad. Jean-Paul ütles kriitilisi sõnu ta ütles, et me ei ole ainult sotsiaalteenuste pakkujad, loomulikult ei ole me ainult sotsiaalteenuste pakkujad, aga me oleme ka seda. meil on vaja aidata vaeseid inimesi, mitte nii, et me lihtsalt anname neile almuseid, vaid nii, et me näitame neile, millised on võimalused. vaadake Brasiiliat, Brasiilias on sotsiaalpoliitika, mis on aidanud kolmekümnel miljonil inimesel väljuda vaesusest. ning Euroopa rikas osa peab vaesusest välja aitama vaid kakskümmend miljonit inimest nüüd siis lõpetuseks viis eh, lühikest ettepanekut edasise töö kohta. kõigepealt, me peame tugevdama Euroopa kakskümmend kakskümmend sotsiaalset mõõdet. selleks on vaja strateegiat, muidugi on vaja mõelda ka võitlusele turujõudude ja sotsiaalsete jõudude ning erinevate Euroopa Liidu institutsioonide vahel. meil on vaja konkreetseid eh, samme, konkreetseid tegevusi, mõõdetavaid tegevusi ja poliitikaid ning sotsiaalsed vabaühendused ja kõik teised, kes on kokku puutunud vaesusega, võivad ilmselt hinnata, kui tõhus on meie töö. edasi, meil on vaja rahalist toetust. Euroopa Sotsiaalfond on olemas mitte ainult selleks, et aidata liikmesriike, ei saa ju nii, et liikmesriik lihtsalt ise ei taha raha kulutada ja küsib seda seetõttu tõukefondist ei, tõukefondid annavad eh, struktuurset toetust teatud konkreetsete meetmete puhul, mis on mõeldud vaesuse kaotamiseks või vähendamiseks. me peame mõtlema ka sellele, et vaesusel on erinevaid tahke. hea oli see, et räägiti ka nendest süvavaestest perekondadest, kellel on väga palju lapsi, nendest, kes elavad eh, maapiirkondades, nendest, kes elavad linnapiirkondades, sest see aitab meil mõista, et vaesusel on väga erinevad tahud, kõiki ei saa mõõta ühe mõõdupuuga samuti öeldakse tihti, et vaesust mõistame me ainult siis, kui me oleme vaesust, vaeste inimestega kontakti astunud, sest me mitte ei tööta ainult nende heaks, vaid peame töötama ka koos nendega. ja keegi ütles meile, et ähm, meil on küll õigus, kuid me ei tee midagi ja see on tõsi ning äh, ning äh, peale selle öeldi, et äh, meie oleme ju valgenahalised, ka see on tõsi. Äh, me vajame sotsiaalseid platvorme kõikides riikides ning kui sotsiaalsed vabaühendused teeksid rohkem koostööd kõikides liikmesriikides ja liikmesriigid mõistaksid, et sotsiaalne dialoog on vajalik, sest alati nad seda ei mõista ning et vajalik on täiendada ka kodanikuühiskonda, siis muutuks maailm paremaks. ning kokkuvõttes tahaksin vastata Stefan eh, Sellile, kellega olen koos töötanud ja kes Prantsusmaal hiljuti andis välja ühe raamatu, kus ta räägib eh, vaesusest ja sellest, eh, et me peame olema pühendunud. jah enne kui annan nüüd sõna järgmisele kõnelejale, tahaksin ise paar sõna öelda. me istume siin suures saalis, aga me istume siin kõik üheskoos ja me istume saalis, mis on ette nähtud ainult Euroopa Parlamendi täiskogu istungiteks. ja selle saali andmine meie käsutusse äh, Agora kohtumise pidamiseks oli Euroopa Parlamendi poolt suur žest, väga heldekäeline žest, see on väga positiivne sõnum, et me võime kasutada Euroopa Parlamendi kõige ilusamat saali, et meid ei pandud kuhugi tahanurka. ja nüüd Isabel, palun. viisteist minutit on meil veel aega Ah, <laughs> oodake nüüd ikka selle aplausiga, enne kui ma sõna võtan. jah, äh, meie kahe ja poole päevane äh, kohtumine on lõppemas ja ausalt öeldes äh, palju oli kuulda ja kogusime palju materjali erinevatest allikates ja Euroopa Parlament tahab Agorat korraldada kolmes osas või kolmeti. nimelt äh, parlamendisaadikuid äh, tahtsime kokku tuua, neid on siin saalis aga suhteliselt vähe, eile küll oli natukene rohkem töörühmades, aga meil lasub kohustus midagi teha. sellega me Agoras tahtsimegi toime tulla, me tahtsime kokku tuua äh, saadikud, äh, siis vabaühenduse esindajad ja loomulikult majandus- ja sotsiaalkomitee kes kogu selles küsimuses on teinud ära tohutu töö ja siis kutsuda kokku ka kodanikud, kodanikud, kes meiega koos siis need kaks päeva ka, ka konkreetselt teemadel tööd tegid. ja see, et parlament, äh, vabaühendused, äh, Ecosok ja, ja kodanikud kõik teevad koos, on ilmselt kõige parem mudel selleks, kuidas saavutada äh, kõige paremad tulemused Äh, materjali on palju, nagu ma ütlesin, on väga konkreetseid ettepanekuid, näiteks nagu GSM-i, äh, vabandust, nagu mobiiltelefoni äh, tasud, teised natukene üldisemad, kuid äärmiselt koormavad sellegipoolest, väga paljud sõnavõtud asjade kohta, mis meid vihale ajavad, näiteks selles osas, mis on seotud finantskriisiga ja siis äh, meeldetuletused rahvasaadikutele, näiteks nagu miinimumtagatised või seesama kurikuulus Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, kõik need teemad, mis on arutelul parlamendis. ja siis oli ettepanekuid, kes äh, teeksid midagi ära parlamendis vastu võetud resolutsioonide osas, neid on palju, kuid äh, mis saab nendest edasi? mis on see jõud, mida me nende resolutsioonidega anname ja kuidas sellest midagi peaks välja tulema? ja siis äh, seisukohad, mis olid suunatud teistele osapooltele ja nii edasi ja härra Rootšeki ja minu äh, kohustus nüüd, olles selle Agora juhtijad, on kogu see materjal kokku võtta ja kõigepealt äh, see suunata mm, äh, fraktsiooni esimeeste konverentsile, juhatusse ja komisjonidesse, ma täpselt ei tea veel, kuidas me seda teeme aga kuidagi tuleb tagada selle, see, et meie, kes Agora eest vastutame, toome teid regulaarselt siia tagasi räägime sellest, mis on saavutatud ja mida ei ole saavutatud, neid asju on väga palju, millest tuleb rääkida, mitte kõike ei ole sugugi lihtne ellu viia ei siin Euroopa Parlamendis, ei ülemkogus ega ka liikmesriikides. kuid tuleb kuidagi tagada see, et jätkutööd tehakse, see on, see on võimalus, kuidas me seda saavutame ja öö, noor kolleeg Poolast küsis, mis oli eelmiste eel, eel, agorade tulemus, mis sellest kõigest välja tuleb Teile ma ütleksin, et eelmine Agora keskendus kliimamuutuste alasele küsimusele, nagu te teate, kliima soojenemisega küsimused kolm aastat tagasi olid veel suhteliselt teoreetilised, täna on tegemist tõelise poliitilise küsimusega, millest räägib nii parlament, komisjon, rahvusvahelised institutsioonid ja nii edasi, see on äärmiselt positiivne ma ei saa kuidagi hinnata muidugi seda tööd, mis on tehtud, kuid vähemalt on tõsi see, et see teema on tõusnud tõeliseks poliitiliseks küsimuseks. mina tahaksin, et äärmuslik vali-, äh, vaesuse küsimus tõuseks samuti tõeliseks äh, poliitiliseks teemaks, nii nagu sel-, selles, selleks on tõusnud kliima soojenemisega seonduvad küsimused, äh, nii meie jaoks, teiste institutsioonide jaoks ja ma tõesti loodan, et sellele see Agora ka oma panuse annab, suur tänu! Äh, suur tänu, Isabel, ilmselt äh, keegi ei sea äh, küsimärgi alla teie veendumusi selles küsimuses. Of... suur tänu, lubage mul kõiki tänada, kas te olete pärit konsensuskonverentsilt või ka esindate siin kodanikuühiskonda sest esindate kõiki Euroopa kodanikke. nagu ma mainisin, Euroopa Parlamendis oleme me valitud saadikud kahekümne seitsmest liikmesriigist ja me esindame viitesadat miljonit inimest. ja nagu me siin täna, eelnevatel päevadel ütlesime, me üritame meie probleeme lahendada, aga me ei saa seda teha üksi. komisjon peab meid aitama, nõukogu peab meid aitama ja me peame tegema koostööd kõikidel tasanditel, kõikides liikmesriikides, kõikides aspektides. see tähendab, et Euroopa Liidu tasand, liidu institutsioonide tasandil ja ma loodan ja olen ka väga õnnelik, et Lissaboni leping lubab meil seda koostööd tugevdada. koostöö Euroopa Parlamendi ja Majandus- ja Sotsiaalkomitee vahel tugevneb veelgi. nagu te soovitasite, meil tuleb tugevdada ka koostööd Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide vahel. sest jah, me elame Euroopa Liidus aga sotsiaalpoliitika, hariduspoliitika eh, ja vaesusega seotud teiste poliitikate aspektid on pigem liikmesriikide pädevuses ja kui te vaatate hariduspoliitikat, siis tihti tegelevad sellega liikmesriikides suisa regioonid nii et meil tuleb tõesti tugevdada koostööd Euroopa Liidu institutsioonide tasemelt allapoole, riikidesse, linnadesse, piirkondadesse, regioonidesse. meil tuleb teha koostööd avaliku sektoriga ja erasektoriga ning äh, otse loomulikult ka äh, vabatahtlike ja kodanikuühiskonnaga nii et pole juhus see, et Euroopa Komisjon kuulutas kahe tuhande üheteistkümnenda aasta vabatahtliku töö aastaks, sest sada miljonit inimest Euroopa Liidus teevad tasuta vabatahtlikku tööd, olgu siis spordi, haridusvaldkonnas, vaesusevastases võitluses ja meie siin Euroopa Parlamendis üritame vaadata, kuidas meil on võimalik teid aidata ja teid teie töös toetada. suur tänu teie soovituste eest, meil ei ole kahjuks aega neid üksipulgi siin uuesti läbi vaadata. aga mis on meie jaoks tähtis, Elizabeth mainis seda juba, et need soovitused antakse Euroopa Parlamendi juhatusele, need saadetakse edasi kõikide fraktsioonide juhtidele, ähm, pädevatele valdkonnakomisjonidele, siis äh, majandus- ja rahanduskomisjonile, tööhõivekomisjonile, kultuuri- ja hariduskomisjonile, nii et ähm, teie van-, panus on tähtis ja kindlates kätes. Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, te mainisite seda, ja see oli väga tähtis märkus. Euroopa Liidu tasandil peaksime me looma selgema äh, struktuuri, mis tegeleks kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia küsimustega koordineeritumalt kui siiani. Te soovitasite ja ma arvan, et kõik on sellega nõus, et me pe-, ei tohiks keskenduda ainult äh, majanduslikele küsimustele. jah, tõesti, meil on vaja paremaid äh, finantsmäärusi, meil on vaja eelarvet, aga me ei tohi ära unustada selle küsimuse sotsiaalset poolt sest nii nagu te oma soovitustes väga õigesti välja toote, me elame Euroopas, meil on Euroopa sotsiaalmudel, mis võib-olla on küll erinevates riikides natukene erinev ja mida tõlgendatakse erinevalt, aga meil on teatud kindlad õigused, mis on paika pandud ka põhiõiguste hartas ja vastupidiselt meie Põhja-Ameerika sõpradele või Aasia sõpradele me tõlgendame põhiõigusi teistmoodi. siis, mis puudutas Euroopa Sotsiaalfonde, tõukefondide struktuuri, nagu te kohe kindlasti näete, et järgmisel aastal veel hakkame me pidama arutelusid äh, finantsperspektiivi üle aastateks kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja on väga tähtis, et meie ja teie mõtted oleksid ka nende arutelude keskmes, sest meil on vaja ka finantsvahendeid, meil tuleb kasutada tõukefonde meil tuleb kasutada eriti Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid selleks, et välja tuua mõningaid neid aspekte, mida teie täna siin mainisite, ka selleks, et võidelda vaesuse vastu, sest nii, nagu te väga õigesti ütlesite, vaesuse tase majanduskriisi ajal viimastel aastatel on suurenenud ma arvan, et sellest ei räägitud mitte ainult töögrupis number üks, vaid kõikides töögruppides. nii et veel ükskord suur tänu teie panuse eest. ma luban teile, et selle kohtumise tulemused ei lähe kaotsi ja ma olen veendunud, et Euroopa Komisjon ja ka nõukogu on huvitatud äh, teie töö tulemustest, teie soovitustest ja ka Äh, järeldustest, siis mõned praktilised küsimused. siin räägiti osalemisest, osalejate nimekirjast. kommentaarid selle kohta, millist äh, lõuna- ja õhtusööki pakkuda. suur tänu ka nende eest võitlus vaesuse vastu ei ole lihtne, me teame seda kõik vaesust ei ole võimalik üleöö kaotada, kuid me peaksime oma tegevuses olema järjekindlad ja te võite arvestada Euroopa Parlamendi kaasabiga. me teeme teiega koostööd, mitte ainult õigusloomelist tööd, vaid me korraldame ka tulevikus sarnaseid üritusi. aitäh! jah, suur tänu, tegite lühidalt ja tahan nüüd teid kõiki veel tänada, eriti teid, Libor ja Isabel, selle ürituse korraldamise eest. Euroopa Parlamendi asepresident, ma tänan teid, et te organiseerisite meile nii toreda koosolekusaali, selleks et me saime tõesti ka selle kohtumise tähtsust ka meie koosolekusaali kaudu näidata. ja ma loodan ka tulevikus, et ma ja ma loodan ka, et meil tulevikus on võimalik pidada Euroopa Parlamendis neid äh, kohtumisi. ka mina ise esindan äh, vabaühendust ja väga tore on näha, kuidas liikmesriigid ja Euroopa Liit äh, niimoodi sellisel tasandil koostööd teevad. meil kõigil on eraelus täiesti erinev roll, aga siin oleme me kokku tulnud selleks, et üheskoos midagi Euroopa Liidus ära teha. ja on väga tähtis, et inimesed võitleksid jätkusuutliku Euroopa eest ja jätkusuutlikkuse all ei mõtle ma mitte ainult majandust, keskkonda või sotsiaalküsimusi, vaid mõtlen tõesti pikaajalist, pikaajaliselt kestvat ja jätkuvat rahulikku arengut. ma tahaksin, esimees tänab ka tõlke ja lõpetuseks toimub meil väikene kon-, kontsert, kuuleme muusikat, ühte väga erilist laulu, mis Äh, kirjutati selle ürituse jaoks. Äh, tekst jaotatakse teile ka laiali. ja tahaksime võib-olla laulu sõnade kohta veel natukene rohkem teada saada. ja äkki oleks võimalik tõlkidel ka laulu tõlkida, küsib härra esimees. Och jag får säga så här då att eh, och jag kan säga det redan nu, I can take it in english so, so everybody can understand even if you don't have the me võime otse loomulikult ka laulusõnu kuulata inglise keeles, siis on teil võimalik ka kõrvaklapid peast äh, ära võtta, kell üks täpselt lõpetavad tõlgid oma tööd ja, ja laulu me ei tõlgi, aga me eh, loeme siiski enne ka laulusõnad ette. palun. Micro, put the button